aitäh, kallis kolleeg. ja tõesti, selleks, et olla kindel, hoolitsege siis selle eest, et teie muudatusettepanekud eh, oleksid tehtud ka INTA komisjoni raportile, siis on selge, et nad on ka sees. lihtsalt INTA tegi meile märkuseid ja me tõesti peame üritama siis üksteisega hästi läbi saada. Jeffrey Van Orden, palun järgmisena. aitäh, esimees mina olen alati toetanud pragmaatilisi suhteid Türgiga. ja ma arvan, et tegelikult peame endalt äh, kogu aeg küsima ka seda, et äh, kas me tahame julgustada Türgit meile lähenema või me tõukame Türgit endast eemale. ning ma arvan, et äh, Kati Piiri ettepanekud on väga head ta on väga mõistliku lähenemise siin valinud. mul on paar punkti, mida tahaksin välja tuua. näiteks lõikes üks. jah, tõesti eesmärgiks võib olla see, et me tahame, et Türgi oleks majanduslikult Euroopa Liiduga seotud, aga ma ei saa aru, miks te seda ütlete, noh, ma arvan, et me kõik saame aru, mis on selle taga aga ma arvan, et äh, see osa siit tuleks välja võtta. ja siis viimane osa lõikest üks, kus te räägite positiivsest reformikavast ja ka mm, poliitiliste pingete lahendamisest. ma ei tea, kas siis tasub siin veel rääkida sellest, et äh, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste alane olukord on halvenenud. ma tean, et sellest tuleb rääkida, aga ma ei saa aru, kas on vaja seda nüüd äh, just äh, siin öelda. siis lõige viis. ma ei ole kindel, kas saab teha selliseid järeldusi, nagu teie olete teinud siin Tõliliidu kohta et see võib tõesti olla Türgi jaoks kasulik ja ma olen kindel, et see on ka Türgi jaoks kasulik, kui ta on tolliliidus Euroopa Liiduga. ma ei tea, kas see suurendab Türgi konkurentsivõimet, see on ju hoopis teine küsimus. aga see on siin välja töödud, nii et ma tõesti, ma tahaksin ka selle sõnastuse siin kahtluse alla seada. Te toote välja Euroopa Liidu mudeli ja et see peaks olema Türgile eeskujuks aga mis puudutab majanduskasvu, siis Euroopa Liidu mudel või euroala mudel on tegelikult see, mida minu arvates küll ei peaks teistele eeskujuks tooma. nii et ma ei ole kindel, kas see lõike viis sõnastus on õige. Need on siis minu märkused Katile, aga üleüldiselt äh, me toetame, kuid siin on siis mõned punktid, mis tunduvad kahtlased. aitäh! järgmisena härra Hadži Georgiev. Well, good morning everybody. What I see here is aitäh ja tere hommikust kõigile! ma näen, et siin üritatakse Türgit hoida nii-öelda Euroopa Liidu visiiril. ja mingis mõttes on võimalik sellest seisukohast aru saada aga ma kardan, et me oleme jäänud minevikku kinni, menetlustesse, mida me kasutasime minevikus. minu arvates need täna enam ei toimi ja tulevikus üldse mitte. me peame oma seisukohti Türgi osas täielikult muutma, kuna Türgi hoiab oma sadamaid suletuna kõikidele äh, laevadele, mis tulevad Küproselt ja samamoodi ka lennujaamad on Türgi lennukitele suletud, kuna äh, Küproselt nõutakse tolle ikka veel, tuleb meil öelda, et kui kõiki liikmesriike ei kohelda võrdselt, kui Türgi seda ei tee, siis me ei saa praegust tolliliitu ajakohastada ma ei taha siin sügavuti minna, aga ma tõesti usun, et majanduslikud küsimused on siiski alati seotud ka kas või natukene demokraatiaga. ja me ei tohi unustada seda, mis praegusel hetkel Türgis toimub. ja me ei tohi sellele riigile saata siin praegu mitte ühtegi positiivset signaali aitäh, rohkem sõnavõtusoovijaid ma ei näe, vähemalt variraportööride hulgast, sellepärast jätkame ülejäänud kõnelejatega ja härra Vistisen, meie aseesimees, palun. From, from foreign affairs point of view välisasjade vaatenurgast on minu arvates väga tähtis vaadata tervikpilti, kui me selle arvamuse vastu võtame. tuleb arvestada ka sellega, et Türgi on kandidaatriik ja et tal on tõesti erilised suhted Euroopa Liidu ja Türgiga. Euroopa Liidu ja NATO-ga, vabandust. aga väga tähtis on võib-olla siin soovituses punktis kuus selgemalt välja tuua need võrdlustähised demokraatia ja inimõiguste kohta. praegu vaatame oma üle suhteid Türgiga ajal, kus väga paljud asjad Türgis, inimõiguste, hea haldustava ja sõltumatu kohtuvõimu puhul lähevad väga halvasti ja sellepärast äh, tuleks meile anda väga selge signaale Türgile, arvestada sellega, et tegemist on kandidaatriigiga ja tal on erilised suhted Euroopa Liiduga. me tõesti peame arvestama olukorraga koha peal ning ma arvan, et see peaks olema siis meie väliskomisjoni äh, vaatenurk ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon peaks siis tegelema pigem kaubanduse osaga. aitäh! järgmisena härra Ali Alde fraktsioonist aitäh, härra esimees, kallid kolleegid. kõigepealt suur tänu proua Piirile arvamuse eelnõu eest, kus äh, tuuakse välja tolliliidu äh, ajakohastamise tähtis ja ka see, kui tähtis on meil kaubandussuhteid Türgiga tugevdada. oleme Türgi partnerid ja tegelikult me toetame kõiki valdkondi, kus on võimalik suhteid tugevdada nii, et mõlemad pooled sellest võidavad. praegusel hetkel on aga mõlemal poolel ka väga suured probleemid, sellepärast et meil on olnud majanduskriis ja majanduskriisist tulenevate probleemide lahendamine tähendab äh, äh, on väga tähtis ka partnerluse jaoks. Türgi on jaoks Euroopa Liit on üheks kõige tähtsamaks partneriks ja siin hakkab tolliliit mängima väga tähtsat rolli, seepärast soovime ka seda ajakohastada väga tähtis on tolliliitu parandada selleks, et parandada kahepoolseid suhteid ja Türgi tuleks kaasata kõikidesse äh, Türgiga peaksid meil olema kõik klauslid, äh, mis meil on ka teistes rahvusvahelistes kaubanduslepingutes, avaliku hanke küsimused on tähti, on tähtsad küsimused, mida tuleb hinnata, aga me siiski peaksime mõtlema ka, mis on tegelikult tolliliidu ajakohastamise tegelik eesmärk tolliliidu ajakohastamine oleks tegelikult positiivseks sammuks edasi Euroopa Liidu-Türgi suhetes, hoolimata nendest rasketest aegadest ja kõrgetasemeline dialoog äh, on selline, mida peaks jätkama ja mida peaks isegi kiirendama. aitäh, järgmisena härra Soole, palun. Thank you on behalf of the Greens if.... aitäh, roheliste EFA äh, fraktsiooni nimel toome välja, et Äh, Türgi on väga mitmel põhjusel strateegiliseks partneriks Euroopa Liidu jaoks ja sellepärast majanduslik koostöö on ka meie jaoks strateegiliselt tähtis. samal ajal aga kaubandussuhete komplekssus on suurenenud viimastel aastatel ja seetõttu praegune tolliliit vajab ajakohastamist eriti tuleb arvestada sellega, et äh, liitumisläbirääkimised on külmutatud ja praegusel hetkel ei ole ka mitte mingit väljavaadet, et nendega jätkatakse. õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste ning põhiõiguste alane olukord on halvenenud, äh, samamoodi ka äh, Türgi kurdi osas on olukord halvenenud, samamoodi ka pagulaste alane leping on see, mis meile suurt muret valmistab ja seetõttu me leiame, et praegusel hetkel ei ole mõtet äh, pidada läbirääkimisi tolliliidu ajakohastamise üle seda ajal, kus me näeme, et äh, Türgis vabadusi üha rohkem piiratakse ja õigusriigi põhimõtteid samamoodi. nüüd on tõesti nii, et me leiame, et praegu ei ole vaja tolliliitu üle vaadata. aitäh! Ρώσα Κοράφα. aitäh, härra esimees. suur tänu proua Piirile. tegemist on kokkuleppega, mis on kakskümmend üks aastat vana ja nüüd räägitakse sellest, et seda tuleb ajakohastada aga siin tuleb tõesti arvestada kõigepealt sellega, mis praegusel hetkel sealses piirkonnas toimub. meie komisjon peab oma arvamuse koostama ajal, kus Erdogan üritab oma öö, kogu võimu enda kätte haarata, pressib välja pagulaste küsimusega ja põhimõtteliselt rikutakse praegu Türgis kõike, mida on võimalik rikkuda. nii et äh, nüüd tuleks endalt küsida, kas meil on vaja tolliliitu ajakohastada ajal, mil keegi trambib inimõigused jalge alla Euroopa Liidul on väga palju äh, kokkuleppeid kolmandate riikidega ja me kogu aeg vaatame nende kaubanduslepingute puhul seda, et inimõiguste klausel oleks sees, et inimõigustest peetakse kinni. nüüd aga Türgi tolliliiduga lihtsalt pressib endale välja paremaid tingimusi tolliliidu ajakohastamisest ei saa me rääkida nii kaua, kuni Türgi ei pea kinni kohustustest ja ei ole lahendanud Küprose probleemi ning samamoodi rakendanud lisaprotokolli. aitäh, kallis kolleeg, järgmisena Marit Ješake, palun. aitäh, härra esimees, lugupeetud lugupeetud kolleeg härra Lambsdorff vabandab, sest ta ei saanud täna kohale tulla, aga aitäh Katile koostatud arvamuse eest ja ma arvan, et on väga tähtis, et me tooksime siit välja selle kahesuunalise lähenemise see koda on siin minu arvates täiesti õigustatult välja toonud selle, kui tähtis on õigusriigi põhimõtetest ja inimõigustest äh, äh, kinnipidamine. sellepärast on ka liitumisläbirääkimised praegu külmutatud, aga teiselt poolt äh, tolliliidu ajakohastamine on mõlema poole huvides ja see tolliliit on ilmselgelt vananenud toona, kui me hakkasime tolliliitu ajakohastama, arvasime, et see on esimene samm Türgi liitumisele, aga nüüd, kui me oleme aru saanud, et äh, liitumine on tegelikult liikunud kaugemale, tulevik on väga tähtis, et tolliliit tuleb üle vaadata. see ei tähenda ka seda, et selle menetluse puhul ei saa me välja tuua seda, et äh, väärtused on väga tähtsaks osaks. Euroopa Liit on tegelikult olnud väga tõhus äh, äh majanduslike reeglite ja lepingute sõlmin-, rikkumisel ka inimõiguste väljatoomisega, nii et me peaksime endalt küsima, et äh, mis on täpselt see, mida me soovime välja tuua tolliliidu ajakohastamisel ja siin on meil ka võimalus alati välja öelda, et põhiõigused ja inimõigused on kogu meie tegevuse ala, aluseks. ja tegelikult, kui me alustame läbirääkimisi tolliliidu ajakohastamise üle, siis see ei tähenda seda, et äh, need oleks ka kohe lõpetatud, nii et kogu selle läbirääkimiste menetluse ajal me saame üha rohkem välja tuua oma väärtusi. me ei peaks suhteid Türgiga lihtsalt ja täielikult lõpetame. aitäh, Marit ja Šake, meil on veel kolm kõnelejat, härra Lopes, härra Pelder ja härra Epiteteos. härra Lopes. suur tänu, esimees, ma räägin väga kiirelt. sooviksin toetada Kati Piri raporti projekti sest arvan, et selline peaks olema meie lähenemine Türgile ja eh, see on ka sõnum, mida oleme saatnud siit äh, komisjonist viimastel nädalatel, kuudel. Äh, ühest küljest äh, toetada majanduse arengut ja teisest küljest poliitilises perspektiivis saata karme sõnumeid inimõiguste rikkumise kohta, mida oleme Türgis näinud ning selle käigus tuleb tollilepingut uuendada ja samuti ka äh, lisada äh, sellesse klausleid inimõiguste kaitse kohta, nagu seda soovitab minu kolleeg Kati Piiri. Thank you, Bas Belder. aitäh, Bas Belder. Eh, aitäh, härra esimees. Kati Piiri Hollandist on tõesti väga konstruktiivselt suhtunud ka meie partei seisukohta ja tõesti tegelikult tuleb selgelt välja öelda, et me soovime äh, suhteid hoida, aga mitte et Türgi Euroopa Liiduga liituks, me tõesti peaksime kõigepealt vaatama, millised on poliitilised arengud seal, me ei tohiks hõisata ja lihtsalt hakata siin tolliliitu ajakohastama. minu arvates on tõesti väga problemaatiline olukord Äh, ja me peaksime siin tõesti vaatama, mis koha peal toimub, kui te vaatate seda viimast lõiku, inimõigused ja vabadused, sellest on Türgi väga kaugel. põhimõtteliselt parlamendilt on kogu võim ära võetud, tegemist on seal presidendi ainuvõimuga. minu arvates on praegu Türgi väga palju kaugenenud sellest, mis ta varem oli ja sellepärast me peaksime olema väga ettevaatlikud. Final... aitäh ja viimasena saab sõna härra Epideteius, palun. aitäh, härra esimees. tolliliidu ajakohastamine Türgiga ja see, et see tooks äh, Türgi Euroopa Liidule lähemale no mulle tundub, et tegemist on siin mingi soovunelmaga, realistlik see küll ei ole. me teame kõik väga hästi, et Türgi ei pea kinni kokkulepetest, mida ta sõlmib ja tegelikult äh, äh vaat-, tegutseb ainult enda huvides ja praegusel hetkel on Türgi asunud Euroopa Liitu äh, välja pressima. me teame ju, et äh, Türgi ei lase oma sadamates randuda Küprose laevadel ja meie räägime siin praegu tolliliidu ajakohastamisest, no mis mõttes? tegemist on küsimusega, mida me ei peaks üldse arutama. niikaua, kui Türgi ei tunnusta Küprost, me ei tohi siin järele anda, sellepärast et muidu hakkab Türgi veelgi rohkem provotseerima. aitäh! kas raportöör soovib arutelu kokku võtta? palun. kõigepealt äh, suur tänu kõikidele kolleegidele. alustaksin sellest, äh, mida ütles Marita Šake. tegemist on algatusraportiga parlamendilt ja meie anname oma arvamuse kas meie panustame sellesse või mitte parlamendina, nõukogu arvatavasti ikka annab komisjonile mandaadi läbirääkimiste alustamise üle. ja just sellepärast ma arvan, et on väga hea, et siiski parlament ka oma sõna sekka ütleb selle kohta, kuidas meie seda menetlust näeme. muidugi, läbirääkimised võivad kesta pikka aega, kaks-kolm aastat ja siis see, eh, mille osas kokku lepitakse, jõuab nagunii parlamenti uuesti tagasi ja siis on see hetk, mil me saame öelda, et mida meie sellest arvame vastavalt eh, nendele tulevastele poliitilistele probleemidele siis, aga ma arvan, et eh, me ei tohiks lasta käest võimalust lihtsalt öelda ära oma arvamus mis puudutab Küprost, siis nii komisjon kui ka Rahvusvahelise Kaubanduse raportil, ma tõesti palun lugege seda INTA raportit. kui see kokkulepe sõlmitakse, siis peab see kehtima kõigile kahekümne kaheksale liikmesriigile, nii et Küpros on sinna kaasatud ja parlament toob seda väga selgelt välja. ja viimane märkus nendele ka komisjoni aseesimehele, kes kutsusid siin üles pöörama tähelepanu inimõigustele ja põhiõigustele. mina leian, et see parlament siin oli tegelikult ainus institutsioon, kus tõesti alati toodi kandidaatriigi Türgiga esimese küsimusena välja inimõigused ja põhiõigused. me ei kavatse sellisest lähenemisest loobuda, ei aga isegi kui me praegusel hetkel ei räägi siin Türgi liitumisest, peame me olema siiski realistlikud, tegemist on tähtsa riigiga, strateegilise partneriga, ehk et meil tuleb siin mingi koostöö siiski tagada, me oleme majanduslikult seotud. nii et kasutagem seda võimalust selleks, et meil oleks rohkem reegleid ettevõtted soovivad neid. ka Türgi ettevõtted on väga kriitilised praeguse olukorra suhtes ja me peaksime kasutama oma mõjutusvõimalusi, mis aga puudutab liitumisprotsessi, siis parlament jääb väga kriitiliseks selles osas, mis praegusel hetkel Türgis toimub ja just sellepärast, härra esimees, ma ütlesin, et äh, kohe alguses, et meil on äh, kaksteist kolleegi Türgi parlamendis, kes praegusel hetkel istuvad trellide taga. nii et soovin jätkata tööd variraportööridega ja aitäh kõigile! aitäh, Kati Piri! sellega on see arutelu lõppenud. meenutan teile, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on esimene veebruar, see on neljapäevane päev Äh, kell, äh, kolmapäev, vabandust, kell kuus õhtul ja kahekümne kaheksandal veebruaril hääletame siis väliskomisjonis selle raporti üle. Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Nord Stream kaks ja selle geopoliitiline mõju, avalik kuulamine. Te olete selle kohta saanud ka eraldi kava. ma tervitan kõiki osalejaid äh, kes on tulnud sellele väga tähtsale kuulamisele selle projekti geopoliitilise mõju kohta. ma tean, et see projekt äh, tekitab väga palju huvi ning väga paljud muretsevad ka selle projekti pärast. Need mured on õiguslikud, geopoliitilised, keskkonna, keskkonda puudutavad, majanduslikud kahekümne kuuendal novembril täiskogul rääkisime ka Euroopa Liidu energiavarustuskindluse poliitikast, on täiesti selge, et kõik energeetikaprojektid peavad olema kooskõlas Euroopa poliitikate eesmärkidega, kaasa arvatud energiavarustuskindlusega ma arvan, et väga tähtis on seda küsimust arutada väliskomisjonis, kuna energiaküsimus on väga tähtis osa ka Euroopa Liidu välispoliitikast ja ka tegelikult geopoliitilised äh, eesmärgid tulevad tihti meil erinevate projektide puhul välja. selle projekti alustamisest saati komisjon on äh, härra Šefkovitš, äh, härra Juncker ja härra Kanieta on öelnud, et äh, et tuleb täpselt vaadata, äh, kuidas see tarnimine toimub, sellepärast et see mõjutab väga palju ka gaasiturgu Euroopa Liidus, kui antakse siis juurdepääs või ei anta juurdepääsu uuele tarnijale Poola konkurentsiamet on välja toonud mitmeid vastuväiteid. vastavalt Gazpromile projekti jätkatakse aga see tõstatab siiski tegelikult Euroopa varustuskindluse, energiavarustuskindluse küsimus, et me oleme täna siia kutsunud täna kolm eksperti, kes saaksid oma arvamuse öelda. Andreas Koltau, kes on rahvusvaheliste suhete äh, professor Royal Holloway ülikoolist Londonist, ta on ka Harvardi äh, ülikoolis energiaprojekte uurinud samamoodi ka King's Kolledžis töötab ta Venemaa instituudis, härra Saibron de Jong, strateegiline analüüst Haagist, samamoodi töötab ta ka Leideni ülikoolis, tal on doktorikraad Lööveni ülikoolist, samamoodi on ta ka Groningeni ülikoolis õppinud ja siis proua Sakota Varssavist tema keskendub Euroopa gaasiturgudele, energeetikapoliitikale ja energiapoliitika välismõõtmele Euroopa Liidu Venemaa suhetele. tervitan kõiki meie eksperte siin ja annan neile ka sõna ning mis puudutab aega, meil on ette nähtud ekspertidele aega kuni poole kaheteistkümneni ja siis kuni kaheteist viieteistkümneni saame arutelusid pidada ja hiljemalt kaksteist kolmkümmend peaksime me lõpetama. nii et äh, meil on umbes viiskümmend minutit ekspertidele, nii et igaüks teist võib rääkida umbes viisteist minutit. kes soovib alustada, kas see on härra Koltau? nii et palun ja tere tulemast meie komisjoni Thanks very much. suur tänu teile. Is that okay? Is that usually the case that we have the experts sitting on top? kas, äh, kas äh, eksperdid istuvad siin eest? üks saadik palus, et eksperdid istuks äh, saali ees, siin on suurepärane oivaline, oivaline vaade. You'll only be looking in friendly faces. näed enda ees ainult sõbralikke nägusid <clears throat> ja keegi ei vahi oma iipedel. ja teie kahekesi tulge ka, tulge, nautige seda vaadet. nii et palun. suur tänu, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, tohutu suur au on äh, siin äh, selles olulises komisjonis äh, istuda ja istuda ja rääkida kohas, mida tavaliselt näen ma televiisorist, igatahes on see minu jaoks suur äh, au. E, ja ma tahaksin küsida, kes teie seast siin arvab, et Nord Stream kaks on paha? Nord Stream two being a bad. et äh, see äh, ei ole hea Euroopa jaoks kes teie seast arvab, et see on majanduslikel põhjustel? kes arvab, et see on poliitilistel põhjustel? nii. loomulikult me oleme heas seltskonnas praegu. mingil põhjusel see siin ei tööta no, I can't. I can't. I can't. Not. Can someone help me? All right. So. nii et arvamus selles komisjonis väljendab seda, mis toimub arut-, vahelikes aruteludes. Joe Biden, praegune endine Ameerika asepresident, ütles, et äh, Nord Stream kaks on halb Euroopale see ei tööta. Yeah, it doesn't. So it was meant, it was meant to be. see pidi olema ka majanduslik seisukohavõtt. nagu eh, esimees seda ütles eh, Euroopa Komisjonis äh, räägitakse sellest, et Euroopa julgeolek kahaneb seoses Nord Stream kahega ja on räägitud ka geopoliitilistest tagajärgedest ning on toimunud ka arutelud asja õigusliku poole kohta ja selle kohta, kui suurel määral Euroopa energiaõigus laieneb Nord Stream kahele ja äh, kas see peaks Euroopa seadusele alluma ning äh, räägime nüüd asja e majanduslikust ja õiguslikust poolest ja jätame geopoliitilised äh, küsimused kolleegide arutada, aga kõigepealt äh, räägime sellest, mida see projekt endast äh, kujutab. ma tean, et te olete üldjoontes kursis, tegemist on ähm, toruga, mis tuleb Venemaalt äh, Saksamaale eh, ja eh, eh, ta peaks transportima tonnide kaupa maagaasi Euroopasse Saksamaale, mis on mandri suurim turg. seega saaks varustada sellest torujuhtmest gaasi ka Saksamaad, Suurbritanniat ja võib-olla ka Balti riikide piirkonda. see viis Euroopa ettevõtet olid konsortsiumi liikmed äh, ja see muutus, sest, äh, äh, sest Poola andis veto sellele, pani veto sellele ühisettevõttele ning Gazprom nüüd tegutseb edasi, et ütleb, öeldes, et teevad, arendavad projekti edasi õigeaegselt ja kui äh, näeme, eh, vaatame, millised avaldused tehakse Moskva poolt, siis saame teada ka, milline on praegune olukord. mida see tähendab turgude, eriti gaasiturgude jaoks? et sellest aru saada, oleks võib-olla õige vaadata seda, mis, eh, mida tegi Nord Stream üks, see tõepoolest muutis seda, kuidas Euroopa gaasiturud toimivad. ning eh, siin olen ma kujutanud gaasivoogusid, mis jõuavad Euroopasse ehk siis läänest äh, itta lähevad äh, allapoole, see on siis äh, Ukraina ja samal ajal näiteks see pruun joon, pruun joon, mis läheb üles, see kujutab Nord Streami ehk siis Nord Stream tõepoolest vähendas gaasivoogusid Ukra-, läbi Ukraina ning täpselt seda nad olid ka kavatsenud teha ning selle ta kavatsetakse teha ka Nord Stream kahega ehk siis äh, kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks äh, kavatsetakse Ukrainast kui transiitriigist loobuda. teine asi, mis on sündinud, mis on äh, huvitav jälgida, on see, et, et Nord Stream hakkab konkureerima ka Norraga ja, ja seda aina äh, palju konkur-, aina konkurentsi või konk-, suurema konkurentsi raames. ja sellega on seotud loomulikult ka Euroopa õigusaktid ehk siis kolmas energiapakett. ehk siis teiste sõnadega Gazpromi gaas hakkas konkureerima teiste äh, gaasiallikatega ning hakkas välja äh, suruma äh, gaasi, mis tuli Euroopasse läbi Ukraina ning äh, nägime siis, kuidas Tšehhi Vabariik, Slovakkia ja isegi Ukraina hakkasid äh, hankima gaasi pigem läänest kui idast, sest see oli odavam. nii et tekib kummaline olukord, kus Vene molekulid läänest konkureerivad Vene molekulidega idast ning Äh, <clears throat> see, mis tuleb odavalt, äh, seda müüdi edasi ka tarbijatele Ida-Euroopas. selle, e, e, e, see ehitati, et konkureerida paremini äh, riiklikus riikide gaasiturgudel ning meil on aina rohkem koostalitusvõimet, eriti just Ida-Euroopa turgude ühendamisel Lääne-Euroopa turgudega ning Ida-Euroopa turud eh, hakkasid aina rohkem integreeruma eh, Lääne-Euroopa võrgustikega ehk siis eh, hakati aina rohkem müüma Ida-Euroopa turgudele ja see tähendab siis seda, et Gazprom, et varustades Nord Streami läbi Ida-Euroopa turgusid, hakkas nii-öelda iseenda konkurendiks äh, ja samas äh, kinnitas ka niimoodi tugevamini kanda Lääne-Euroopas. veel üks oluline element puudutab seda, et gaas ei konkureeri mitte ainult gaasiga, vaid äh, tegelikult ka see, et, et, et lähe, odavam äh, gaas Lääne-Euroopast hakkas mõjutama äh, ka äh, hindasid ja siin võrreldakse seda hinnaga Saksamaa piiril. huvitaval kombel need hinnad hakkavad nüüd ühte, ühele joonele jõudma ja Kesk- ja Ida-Euroopas hakkasid edasimüüjad äh, kasutama äh, võimalust äh, aina rohkem ära kasutada, kasutada võimalust Vene kohas edasi müüa. nüüd ma läheksin õigusliku asja poole. <clears throat> meil on siin väga suur paks raamat Euroopa energiaõigus ning seda on arutatud juba pikemat aega, rääkides Nord Stream kahest, Nord Streamist ja e, kogu energia ja gaasiturust. ning küsimus on siis nüüd sellel, et millised on need õigluslikud sätted, mida on kasutatud, milliseid energiapakette. ja kui me nüüd jälgime avalikke arutelusid, siis põhimõte on selles, et Gazprom peab tegutsedes Euroopa turul mängima Euroopa reeglite järgi ja eh, miks see nii on, sellepärast et eh, asi pole sugugi nii eh, lihtne, tegemist on eh, offshore eh, torujuhtmega, millele ei laiene Euroopa reeglid, vaid eh, selle laieneb eh, hoopis eh, ÜRO mereõigus. meil on rahvus, eh, meil on riikide ja valitsuste vahelised lepped, mis tegelevad näiteks hooldamise ja keskkondlike küsimuste ja muu sellisega. ning sellepärast just näiteks mitte ükski Vahemeres asuvad imporditoru juhtmed, mis tulevad Liibüast, ei allu Euroopa energia, energia õigusele. Norra puhul on äh, tegemist riigiga, mis äh, kuulub Euroopa Kaubanduspiirkonda ja sellega seal ausalt Euroopa õigus ka äh, sellelt riigist pärit torujuhtmele. ning praegusel hetkel on veel oluline küsimus see, et millisest torujuhtmest me räägime, kas me räägime ühendustorujuhtmest äh, mis äh, põhimõtteliselt äh, ühendab kahte äh, Euroopa Liidu turul asuvat riiki või mis on võimatusest Venemaa Euroopa Liidus ning teiseks või on siis tegemist hoopis või on siis tegemist muud tüüpi torujuhtmega. niisiis väga raske on väita, et, et Nord Stream kaks on osa Euroopa energiaturust, aga ehm, sellisel eh, juhul on tegemist pigem eh, interkonnektoriga. Eh, räägitakse majanduspiirkondadega erinevate Euroopa riikide vahel, aga see minu jaoks väidetega, mis on väga äh, nõrkadel jalgadel ja äh, kui me räägime näiteks äh, pikendustest, siis äh, tegelikult eesmärgiks on ju see, et gaas jõuaks turule. Nord Stream üks on, tuleb maa peale Saksamaal sellega on seotud mitmed äh, õiguslikud arutelud ja need puudutavad kasutamist, äh, kolmanda osapoole osalemist. meil on olnud ka mitmesuguseid äh, kokkuleppeid kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembris, mis väit-, ütlevad, et Gazprom võib kasutada kaheksakümmend protsenti sellest, mis on ette nähtud torujuhtme algajal. niisiis Nord Stream üks ei ole täiel määral kasutuses olnud. praegusel hetkel on niimoodi, et, et Nord Stream kaks 2 Äh, on täiesti teistsugune torujuhe ja see allub ka teistsugusele režiimile ning siinkohal on, oleks siis tegemist äh, torujuhtmega, millel on sertifitseeritud äh, haldaja ning kui te loete kolmandate energiapaketti, siis seal on öeldud, et on võimalus, et äh, sellised torujuhtmed äh, jälgivad Euroopa õigust. Euroopa õigus ei ole loomulikult äh, täielikult äh, sidus ning see pakub ka võimalust erinevalt tõlgendatud saada, kuid arvan, et et siin on üks oluline aspekt ohtlik, kui me hakkame õigust väga laialt tõlgendama, see Eh, tähendab ju seda, et eh, turud, et reeglid, mis panevad turud toimima, eh, ei saa enam toimida. praegusel hetkel on reeglid ju tähendavad seda, et on võimalikud õi-, võrdsetel alu-, alu-, alustel. ja, ja kui <laughs> te hakkate ja kui te hakkate ühte molekuli nimetama heaks ja teiseks, teist halvaks, siis te käitute nagu Donald Trump, vabandage väga. ja äh, see muudab kogu äh, selle määruse tegelikult äh, väga poliitiliseks oma äh, iseloomuks. tahaks rääkida Ukrainast, mis on väga oluline teema, mul on veel üks minut kõneaega. väga palju on räägitud sellest, et Ukraina kaotab sissetulekud Nord Stream kahega ja see on tõsi. ja mina vaatasin arve siin, kui palju allahindlust sai Ukraina seoses äh, pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates, vaatame aastat kaks tuhat viisteist, kui te vaatate eh, eh, siis, siis te näete, tarbija kasu on miljard dollarit. see ei asenda kahemiljardilist sissetulekut, aga see eh, teeb kasumi saajaks tööstuse ja tarbijad, mitte valitsuse. ja see riigi jaoks, millel on majanduslikke raskuseid, see ei ole võib-olla väga halb uudis. ning kokkuvõttes sooviksin neli aspekti esile tõsta, kõigepealt Nord Stream kaks no, võib äh, majanduslikult ja õiguslikult äh, mitte olla problemaatiline, see ei kaota ära poliitilisi küsimusi, vaid äh, mis puudutab ähm, tarbijale saadud kasu, siis sellisel juhul on vaja ühenduspunkte ja praegusel hetkel arvan igatahes, et seda määrust strateegiliselt kasutada ei ole mõistlik, sest äh, äh, praegusel hetkel Vene gaasi kasutamine on väga oluline arutelu, me ei tohi seda äh, kuidagi ära kaotada. aga kui seda kasutatakse Vene gaasi küsimust ära poliitiliselt, äh, siis äh, see ei ole strateegiline äh, tegevus ja see võib-olla loobib, käib, käib kodarasse ka Euroopa Komisjonile, suur tänu teile! Thank you, Mr Goltau for our first presentation. aitäh, härra Goltau, selle esimese ettekande eest ja järgmine ekspert saab sõna ja see on härra Siivren de Jong madalmaadest. suur tänu, härra esimees, kõigepealt suur tänu, et kutsusite mind siia kõnelema. mina tahaksin tuua valgust kolme aspekti, kõigepealt sellesse, kuivõrd saab Nord Stream kahe projekti näha äriprojektina ja ka mitmed julgeoleku ja poliitilised kaalutlused on sellega seotud, neid samuti valgustaksin ja lõpetuseks annaksin laiema ülevaate geostrateegilisest aspektist, äh, hõlmates ka muid torujuhtmeid, nagu näiteks Türgi torujuhe. nüüd äh, kolleeg Andreas juba mainis Poola konkurentsiameti otsust, ma ei hakka sellest rohkem rääkima, aga ma tahan öelda, et ärilisest seisukohast on üpris tähelepanuväärne, et me üle investeerime jätkuvalt fossiilkütuste infrastruktuuri, võttes arvesse seda, et gaasinõudlus Euroopas on langemas, samas suureneb veeldatud maagaasiga ka kauplemine ning samuti investeeritakse üha rohkem taastuvenergiasse ja selle infrastruktuuri nüüd Poola konkurentsiameti otsuse järgi eh, siis Gazprom ja tema partnerid, kes koos kavastasid selle torujuhtme ehitada, osalesid ka veeldatud maagaasiga ka kauplemises. nüüd me saame aru nii, et Gazprom kavatseb üksi selle torustiku ehitada, kuid vastavalt punktile üheksa üks vastavast seadusandlusest äh, tohib see, seda teha või siis see tähendab, Gazprom ei vastaks selle sätte eeskirjadele. huvitav on see, et kuna projekti ähm, kavatses Gazprom üksi välja arendada. Äh, pärast seda otsust on nüüd Saksa valitsuse seisukoha sõnastus veidi teistsugune, nüüd äh, öeldakse selle tegemist on eraprojektiga, mida iganes see ka ei tähendaks, et tegemist on eraäriprojektiga, seal ei ole mitte mingit poliitilist mõju, see on natukene üllatav või arusaamatu minu jaoks. Saksa poliitikud teevad aktiivset lobitööd Nord Stream kahe heaks mõned Saksa poliitikud, äh, tuleb küll äh, nentida, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta riigi, Riia julgeolekukonverentsil oli seda näha, kui äh, minister Schmidt rõhutas, et tegemist on eraprojektiga. nüüd aga seosed Ukrainaga ja Venemaa sõjalise sekkumisega seal, see justkui ei mängiks enam mingit rolli hoolimata sellest, et Gazpromi näol on tegemist riigi omanduses oleva ettevõttega. huvitaval kombel on kahe tuhande, on antud lubadusi, et kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast äh, äh, siis on tagatud ka Ukraina mm, huvid, aga Gazpromi tegevusesse küll ei nähtu. nüüd kui rääkida geopoliitilistest aspektidest, siis mina rõhutan või mina äh, Ehm, keskenduksin siin ühe liikmes, ühe liikmesriigile Rootsile. Rootsi ei ole ise kuigivõrd mures, mis puudutab eh, oma tarneolukorda selles Nord Stream kahe eh, eh, mis jõudnud Nord Stream kahte, vaid siin on eelkõige just julgeoleku küsimused esiplaanil ja need taktikalised küsimused, mis tulevad esile seoses Nord Stream kahe ehitamisega Rootsi territooriumil. Rootsi valitsus äh, näeb Venemaad riigina, mis on ohuks Läänemere riikidele. Äh, Rootsi ei ole NATO liige, nii et ilmselgelt neil on küllalt palju põhjust sellepärast mures olla. üks äh, näide illustreerib seda. Rootsi territoorium on strateegilise tähtsusega ka Venemaa sõjaväele. seda kinnitab kinnitavad äh, üha sagenevad teadaanded äh, Venemaa spioonide tegevusest Rootsi territooriumil, eriti seoses Rootsi sõjaväetegevusega ja äh, Gotlandi saare kohaliku julgeolekustruktuuri tegevusega Vene tur-, Vene spioonid, kes siis äh, mängivad turiste äh, üha rohkem, tulevad Gotlandile ja esitavad seal küsimusi ja sealse omakaitse kohta, nende tegevuste kohta ja sellised tegevused on sagenenud pärast seda, kui Rootsi sõjaväe juht otsustas kiirendada Gotlandi saarel äh, alalise sõjaväelise kohaloleku loomist. eelmisel aastal äh, lükkas Rootsi valitsus tagasi Nord Stream kahe konsortsiumi äh, soovi juurdepääsuks äh, sadamale ning samas üks teine linn andis teada, et nad on valmis võimaldama juurdepääsu vastav ametnik on aga äh, nüüd hiljuti just kutsutud Stockholmi äh, andma aru äh, selle äh, otsuse kohta. muidugi on see, see on siis Karlshamni äh, Karlshamni linn, kes on seda valmisolekut näidanud ja muidugi see on nende endi otsus. nüüd äh, selline spioneerimise sagenemine Rootsi selles piirkonnas ei ole üllatav. see on väga palju ütlev märk ning Rootsi valitsus on juba ise seda arvesse võtnud oma julgeolekumeetmete puhul selles piirkonnas, ilmselt nad äh, olid midagi sellist juba ette näinud. oluline on välja tuua, et kui toimub infrastruktuuri ehitamine ja ma tooksin näitena elektri tooksin näite elektriühenduse Northvolt Rootsi ja Leedu vahel. kui tekkis rida takistusi, mille tekitas Venemaa laevastik, Läänemeres, siis see eh, ei näidanud mitte ainult lugupidamatust Leedu territoriaalse ühtsuse osas, vaid, vaid see näitas ka, et Venemaa meelest on eh, Leedu majandusvöönd osa Venemaa eh, huvi äh, piirkonnast nüüd aga tulles selle Nord Stream kahe juurde, siis kui vaadata kogu selle, see tra-, kogu selle trassi, siis on huvitav, et Kaliningrad ei mängi siin mingit rolli, et ei kasutata Kaliningradi sadamarajatisi, miks see nii on? ärilisest äh, seisukohast äh, tekitab see äh, küsimusi, kui me teame, et sadama kasutamine Kaliningradis on oluliselt odavam, siis miks nad ometigi soovivad kasutada hoopis Rootsi sadamarajatisi ja see paigutub ka Venemaa valitsuse laiemasse plaani import, impordi asendamise osas, kohalike turgude arendamise osas, et turu seisukohast tundub segati loogiline, miks siis äh, Eh, seda ei tehta, kui tegemist on puhtalt ärilise projektiga. edasi Saksamaa juurde. Saksamaa näeb Nord Stream kahte võimalusena lahendada oma vägagi reaalsed energiatarneprobleemid, mis on vägagi eh, vägagi pakilised nüüd, kus on otsustatud aatomienergiast loobuda mõned Saksa seadusandjate jaoks on ettekujuteldamatu, et Venemaa võiks kasutada oma gaasitarnesüsteemi poliitilise instrumendina, et äh, avaldada survet majanduslikult ja poliitiliselt äh, Saksamaale. aga see, et seda pole varem juhtunud, ei tähenda, et äh, see ei võiks toimuda tulevikus on üsna tõenäoline, et Kreml on sellega arvestanud ja on arvestanud sellega, et ähm, tulevased Saksa valitsused võivad aidata kõrvaldada sanktsioonid Venemaa vastu. ja kuna Saksamaa on oluline ka NATO kohalolu seisukohast Leedus, siis Äh, muidugi soovib Venemaa kasutada kõiki mm, võimalikke hoobasid, et äh, mõjutada Saksamaad ja suurendada oma mõjuvõimu selles piirkonnas, Balti riikides. lõpetuseks tahaksin veel rääkida laiemast äh, geostrateegilisest pildist. kõigepealt, kui vaadata Kesk- ja Ida-Euroopa positsiooni, siinkohal ma ei ole nõus oma kolleegi hinnanguga kui vaadata läbirääkimiste positsioone või seda, millised hoovad kellegi käes on, siis Nord Stream kahe rajamine mõjutab laiemalt geostrateegilist julgeolekut, näiteks äh, Ukraina, Poola, Slovakkia puhul. Nende, nende positsioon muutub pigem nõrgemaks äh, Venemaa suhtes kui aga vaadata mitte ainult Nord Stream kahte, vaid võtta arvesse ka Türgi mm, torujuhtme ehitamist, siis on päris huvitav vaadata, mis on toimumas. kui vaadata praeguseid plaane, mis puudutab, äh, äh, mis puudutab Türgi torujuhet, kus on siis kaks, äh, kaks toru, kumbki siis viisteist koma seitsekümmend viis miljardit kuupmeetrit, siis ta tegelikult asendab vana äh, Äh, torujuhtme ei lisa uut äh, mahtu läbilaskevõimet, nii et ärilises mõttes on täiesti loogiline, et ehitatakse torustik läbi Türgi. tekib aga küsimus, miks, äh, miks Gazprom ei ole seda varem teinud ja selle asemel soovis South Streami ehitada. aga sellega ma jõuan siis teise liini juurde viisteist koma seitsekümmend viis miljardit kuupmeetrit Türgile, äh, mis peaks siis Türgisse jõudma. Türgil ei ole seda kõike tarvis, kindlasti osa sellest, aga mitte kogu mahtu, seega jääb teatav ülejääk. umbes kaheksa miljardit kuupmeetrit on tõenäoline hinnang, see on loogiline, võttes arvesse Türgi tarbimist ja küsimus on selles, kuhu see gaas siis jõuab, kas Kagu-Euroopasse, Kreekasse, Bal-, Balkani maadesse see iseenesest ei olegi nii väga huvitav, Gazpromi jaoks see ei ole põhiline turg nende jaoks. Saksamaa on suurim eh, turg, aga Itaalia on kindlalt teisel kohal, nii et ilmselt on sihtmärgiks Itaalia. küsimus on selles, kuidas nad sinna jõuavad, kas nad rajavad uue torustiku läbi selle piirkonna ja siis tuleks läbi raskevõimet jagada. Eh, see on siis äh, see on üsna ebatõenäoline, võttes arvesse, kuidas Gazprom on varem tegutsenud. tõenäolisemalt püüavad eh, nad kasutada osa ITGI-st, eh, Itaalia, Türgi, Kreeka ühendusest. kui seda laiendada erinevate torujuhtmetega, siis oleks see võimaluseks jõuda Itaaliasse Gazpromile ja see oleks vabastatud TPA ähm, nõuetest viieteistkümneks aastaks. ja Aserbaidžaanist Kagu-Euroopasse äh, oleks siis võimalik kümme miljardit kuupmeetrit äh, aja jooksul äh, suunata ja kes teab, võib-olla tulevikus on ka Iraani kaudu võimalik neid trasse vedada, nii et tundub, et strateegia selles piirkonnas on siis selline, Gazprom püüab lõunakoridorist ette jõuda. kokkuvõttes tahan öelda, et Energialiidu seisukohast on tegelikult väga, väga vähe punkte, millega Nord Streami torujuhe kooskõlas oleks päris oluline on see, et kui Euroopa Liit toetab Nord Stream kahte, siis äh, tuleb võtta arvesse ka seda, et äh, Gazpromi ekspordimudel või siis ka domineeriv roll, mis on siseturul, ähm, on surve all, võttes arvesse teisi tarnijaid nagu Novatek ja teised, nii et äh, nad on silmiste raskustega oma siseturul võtta saaresse uusi juhtmeid, mida ehitatakse Euroopasse. ja kui Gazprom on edukas, siis see võimaldab vähendada äh, survet neile Venemaal. ja ma arvan, et mõeldes ka konkurentsi ähm, äh, huvidele, siis kindlasti me ei soovi, äh, et Gazprom selles osas edu saadaks aitäh ja nüüd meie järgmine kõneleja, viisteist minutit. okei. Good morning, ladies and gentlemen, I want tere hommikust, daamid ja härrad, ma tahaksin siin kõigepealt oma ettekande käima panna, kas on võimalik, mul on väga suur au olla siin ja teie ees rääkida. okei, ja, ja, okei. So uh, yes, hästi. ka mina räägiksin Nord Stream kahest äh, ja jätan mõned slaidid ka vahele, sellepärast et siin on päris palju juba ära toodud äh, üksikasjade kohta, see, kuidas kõigepealt neid torusid paigaldati, kuidas alustati tootmist, äh, kuulsite ka probleemidest, mis on selle programmiga kõige tähtsam probleem on tegelikult see, et tuleb otsustada, kas äh, kunagine Gazpromi Euroopa partnerite koostöö peaks jätkuma ning siis tuleks samamoodi ka välja selgitada, kuidas see mõjutab ka projekti rahastamist. on ilmselge, et kõige suuremad äh, probleemid vajavad lahendamist, äh, milline õiguslik raamistik meil Euroopa Liidus on äh, ja kuidas äh, erinevad õigusloomelised ettepanekud Nord Streami võivad mõjutada. Te teate, et äh, Nord Stream tekkis väga erilises poliitilises seisus ja ajastus oli seal väga tähtis, sest äh, pärast seda, kui Venemaa ja Ukraina konflikt tõsiselt tuliseks läks, hakati rääkima ka sellest projektist, siis ajal meil üha rohkem hakati rääkima julgeolekust, kuulsime ka kolleegilt, mida see tähendas Läänemere jaoks ning siin tuleb mõelda nüüd ka Euroopa Liidu sisepoliitilistele probleemidele ning ka Brexit mängib siin rolli. nii et mis võiks olla siis selle projekti mõju? Nord Streami puhul tuleb väga selgelt välja, et see tegelikult mõjutab juba praegu olukorda Euroopas ja ilmselgelt see projekt sest äh, suurendab vastuolusid. üleüldiselt on siin kaks erinevat äh, seisukohta. mu kolleegide äh, esitlustes tuli tegelikult juba esimese rühma arvamus välja ehk need on siis need, kes leiavad, et tegemist on kommertslik lähenemine ja siin mõeldakse lihtsalt pikaajalisele gaasitarnele ja äh, gaasitarnet peetakse tähtsaks äh, varustuskindluse tagamisel ja leitakse, et Vene maagaas arvatavasti on kõige odavam allikas ning et koostöö Vene partneritega toob konkreetset majanduslikku kasu kõikidele osapooltele. ning selle vaate esindajad leiavad, et äh, suhteid Venemaaga tuleks kas normaliseerida või suisa isegi tugevdada. ja siis on teine rühm Euroopa Liidus, mis vaatab seda projekti kui poliitilist projekti ja keskendub äh, lühiajalise ja keskpika perspektiivi tarnekindlusele. Nad leiavad, et see võib äh, probleeme tekitada ja et meil on vaja allikaid mitmekesistada, aga samal ajal leitakse, et Venemaa gaas võib endaga kaasa tuua ka ebakindlust ja etteennustamatust. lähtutakse ka varasematest kogemustest ja sellest, et äh, see tarne võib osutuda kalliks eriti kui äh, Gazpromil on domineeriv positsioon. nii et leitakse, et see mõjutab tõesti ka poliitilist ja julgeolekuolukorda ning need seisukohad on siis väga vastuolulised, kui räägitakse Venemaaga suhete tugevdamist, misest, eriti just maagaasi osas ja tihti tuuakse siis välja ka veel poliitiline olukord Ukrainas. kui te vaatate seda, kaarte, siis te näete, et Euroopa on lõhestunud. see sinine värv esindab siis riike, kus suurem osa inim-, osapooli toetab äh, projekti ja kollane on need on need riigid siis, mis on pigem vastu ja siis on siin need triibulised riigid, mis pole päris kindlad, mis võiks olla äh, mõjud, nad on segaduses või kõhkleval seisukohal Äh, näiteks Tšehhi Vabariik, äh, mis vaatab kõigepealt äh, majandusliku kasvu, aga teiselt poolt kohe tõstatab ka julgeolekuküsimused. ja siis on ka valged riigid, mida see ei mõjuta väga palju ja mis on otsustanud siis jääda neutraalseks, sest tegemist on tundliku küsimusega. Te näete siin, et äh, Nord Stream kaks on tõesti väga palju eriarvamusi Euroopa Liidus toon-, endaga kaasa toonud ja see nõrgestab Euroopa Liitu. see fakt on tähtis praegusel hetkel, kus Euroopa Liit nii välispoliitiliselt kui ka sisepoliitiliselt on väga haavatav. ja Nord Stream toob tegelikult välja kõige suuremad vastuolud just, mis puudutavad äh, põhilisi eesmärke tuleb tagada kõigepealt energiatarnekindlus, aga teiselt poolt tuleb üle vaadata äh, suhted Venemaaga gaasi osas ning äh, samamoodi tuleb äh, leida siis ühenduslülid gaasiturgude ja poliitiliste arengute vahel. kui me räägime gaasiturust, siis me väga palju kuulsime juba sellest, kuidas Nord Stream kaks mõjutab gaasiturgu kohe kindlasti see suurendab Saksamaa rolli Euroopa Liidu maagaasiturul. see tuli väga selgelt välja juba Nord Stream ühe puhul ja samamoodi see suurendab ka Gazpromi rolli Saksa turul. ma ei tea, kas te olete teadlikud sellest, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kasvas kümme protsenti Venemaa gaasitarne Saksamaale nii et üle viiekümne protsendi äh, Saksamaal tarbitud maagaasist tuli Venemaalt nii et Gazpromi roll suurenes mitte ainult Saksamaal, vaid ka kogu piirkonnas, äh, seda nii tarnimise puhul, kauplemise puhul, ladustamise puhul ja nii edasi. ja see arvatavasti toob tegelikult Gazpromi turujõu kasvu endaga kaasa ja seda nii Saksamaal kui ka kogu piirkondlikul gaasiturul. samamoodi võib Vene maagaas hakata rohkem rolli mängima kogu Euroopa Liidu maagaasiturul. Te näete siin diagrammi selle kohta, kuidas aastast kaks tuhat kümme on Venemaa gaasitarned suurenenud, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli tarne rekordtasemel ja võrreldes eelmise aastaga tarne suurenes äh, kolm protsenti vastavalt Gazpromile. meil oleks võimalik siis äh, allikaid mitmekesistada, leida erinevaid äh, allikaid just Kesk- ja Ida-Euroopa jaoks, nii et ilmselgelt Venemaa maagaas mõjutab väga palju gaasiturgu. see võib tegelikult Äh, suurendada Gazpromi äh, rolli ja tugevdada tema positsiooni Ida- ja Kesk-Euroopas ja siis tuleks küsida nüüd endalt, et äh, kuidas on see kõik kooskõlas ka komisjoni uuringutega Gazpromi vastu, kuidas see mõjutab ka tegelikult Gazpromi võetud vastutust ja kohustusi, seda me tegelikult praegu ei tea. Nord Stream kaks maks mõjutab kindlasti ka Euroopa Liidu välissuhteid, mitte ainult äh, väli, gaasisuhete välismõõdet. Te teate kindlasti, et äh, et üritatakse Ukrainat kui transiitriiki vältida, see tähendab seda, et Ukraina kaudu tarnitav gaasi kogus väheneb, Ukraina sissetulekud vähenevad äh, ja üleüldiselt Ukraina roll Euroopa Liidu maagaasiturul väheneks. see tähendab seda, et Nord Stream kaks võib äh, nõrgestada Ukrainat, vähemalt selle majanduslikku stabiilsust äh, lühiajaliselt. Äh, see on väga tähtis fakt, sest põhimõtteliselt Ukraina on Venemaaga sõjas ja Nord Stream kaks tähendaks seda, et Äh, Ukraina läbirääkimiste positsioon vähemalt läbirääkimistel Venemaaga nõrgeneks. samamoodi võib äh, Nord Stream kaks mõjutada ka teisi huvitatud osapooli, mis on seotud Ukrainaga. samal ajal aga oleks võimalik äh, suurendada gaasiallikate arv. nii et Nord Stream äh, kaks võib vähendada Euroopa Liidu usaldusväärsust Ukrainast, arvatavasti üleüldiselt meie idanaaber, naabruspiirkondades. ja tegelikult äh, veeldatud äh, maagaasiturul on aastast kaks tuhat kaks väga palju muutusi toimunud ja äh, me võib-olla peaksime rohkem Euroopa Liidu poliitilised eesmärgid äh, selgemalt välja tooma, sest Nord Stream kaks ilmselgelt muudaks äh, Euroopa Liidu usaldusväärsust väiksemaks. Te teate, et suhted Venemaaga on pingelised, meil on praegusel hetkel sanktsioonid Venemaaga, Venemaale peale pandud aga teiselt poolt üritatakse tarneallikaid mitmekesistada. maagaasi eksport on kasvanud viimastel aastatel ja see näitab tegelikult, et maagaasi tarne, tarnet ei ole mõjutanud poliitilised probleemid. nii et Nord Stream kahega on võimalik õõnestada Energialiidu eesmärke, nagu näiteks äh, tarneallikate mitmekesistamine, eriti tähtis on see just Ida ja Kesk- ning Kagu-Euroopa riikide jaoks, kellel peab olema vähemalt kolm erinevat sõltumatut maagaasi tarnijat, nii nagu ka asepresident Šefčovitš on välja öelnud. see võib tekitada probleeme ka laiendatud koostöö jaoks ja Euroopa Liidu poliitikate järjekindluse ja, jaoks Venemaa suunal, siis strateegilist partnerlust äh, Ukrainaga võib see samamoodi õõnestada. nii et minu jaoks Nord Stream kaks praegusel hetkel äh, tõstatab küsimuse Euroopa Liidu kohta ja Euroopa Liidu jaoks sellel on selged poliitilised tagajärjed. tuleb küsida, et millised peaksid olema gaasiturud, kas poliitilised suhted võiksid neid mõjustada? me ei ela ju ideaalses maailmas, kus turud ei ole täielikult integreeritud ja Brexit tegelikult toob endaga kaasa pigem äh, killustumise äh, ja see mittetäiuslik konkurentsiolukord muutub veelgi vähem täiuslikuks, nii et tuleb nüüd mõelda oportunistlikult, et millise, millist rolli võiks Euroopa Liit tulevikus kanda. ja Nord Stream tõstatab ka küsimused Euroopa Liidu liikmesriikide ühiste eesmärkide ja huvide kohta suhetes Venemaa ja Ukrainaga. ja see arutelu siin võiks olla suurepäraseks võimaluseks üle vaadata need huvid ja eesmärgid ning Nord Stream kaks on ilmselgelt, tõstatab ka Euroopa Liidu ühtsuse küsimuse ja selle, kuidas sellega on võimalik äh, äh, tegeleda nii, et me lõhesid ei suurendaks. ja kas me võiksime Euroopa Liitu äh, tasandil ka vastastikust mõistmist suurendada, täpselt samamoodi nagu ka koostööd ja üksteise mõistmist, aitäh! To... suur tänu meie kolmele eksperdile. nüüd on aeg arutelu käivitamiseks ja kõigepealt äh, saavad sõna Tunne Kelam ja siis härra Paltsitis. suur tänu, härra esimees. sooviksin tänada sõnavõtjaid äh, väga huvitava ja kasuliku Äh, lähenemise eest sellele probleemile. nagu arvan, et üks äh, tõsiseid küsimusi, millest ei saa kõrvale vaadata, on kontekst. me ei saa tegem-, äh, teeselda, et Nord Stream kaks seisab esimesest kuidagi eraldi. kuulates ettekandeid, tekkis mul tunne, et ähm, poli-, poliitikud eh, eh, tihtipeale käituvad nagu pimedad, kes eh, üritavad tuvastada, mis on element pimedas toas, katsudes seal erinevaid osi. me ei saa rääkida ainult majanduslikest või õiguslikest aspektidest, vaid peame räägi-, nägema kogu pilti ja ma tänan proua Strahotajat selle eest, et te seda, selle välja ütlesite, et meil on vaja ühtsust ja realistlikku lähenemist. mõned aastad tagasi, kui protsess käivitati, siis ähm, mäletan, kuidas Saksa kantsler äh, lihtsalt äh, heitis selle teema kõrvale, öeldes, et tegemist on eraalgatusega, millesse riik ei saa äh, sekkuda. nüüd on selge, et tegemist on ka Gazpromiga, mis äh, on oluline instrument Vene välispoliitikas olnud juba mitmeid aastaid ning see on oluline, sest äh, siin on väga oluline teema just nimelt äh, julgeolek. praegune olukord on muutunud palju ohtlikumaks Vene merevägi üritab see kontrolli enda kätte haarata Läänemerel, tugevdades ka Kaliningradi enklaavi. Te rääkisite, et eh, sellest, kuidas Vene merevägi eh, jõhkrutses eh, Leeduga, kui Leedu üritas alternatiivse võrgustikuga ühineda seega on väga oluline öelda, et see uus äh, torujuhe suurendab Gazpromi rolli Euroopa turgudel, nii et äh, arvan, et äh, me peaks mõtlema selle peale ja kas te näete, minu küsimus on, kas te näete eh, võimalust, et Venemaa eh, katkestab gaasitarne eh, näiteks poliitilise või sõjalise kriisi käes vältel ning olen täiesti nõus sõnumiga, et Euroopa Liidul on vaja palju realistlikumat lähendust, lähenemist, ühtsust, koordineerimist selle probleemi lahendamisel, aitäh! suur tänu ja härra Valtšitšis. suur. mina olen pärit Leedust ja minu koduriiki täna ka mainiti siin arutelus. suur tänu ekspertidele kes on suhteliselt vastuolulisi seisukohti eh, esitanud, mis puudutab seda poliitiliselt olulist gaasiprojekti. mina olen eh, üle seitsme aasta Euroopa Parlamendis liige ning olen selle teemaga väga intensiivselt tegelenud. meie jaoks tekib küsimus, mida me oleme selle aja jooksul üldse saavutanud esimene eesmärk on Ukraina kriisi algusest alates olnud vähendada meie energiasõltuvust, sõltuvust Venemaast. me oleme kõik mõistnud, et see on kõige olulisem element, samamoodi nagu ka energiaallikate mitmekesistamine ja täna kuuleme, et see projekt ei olegi midagi hirmsat, parandab konkurentsi toob kaasa madalamad hinnad ja tegemist on puhtmajandusliku projektiga. mina ei ole sellega sugugi nõus. Leedul on laialdased kogemused selle teemaga. kuue aastaga on hinnad tõusnud kolmekümne protsendi võrra, need summad, mis me siis Venemaale oleme maksnud puhtalt sellepärast, et nad on soovinud meid poliitilistel põhjustel karistada. aastal kaks tuhat ehitati naftajuhe Družba ja ähm, me ei olnud nõus seda nafta rafineerimistehast müüma Poolale, äh, seejärel äh, Äh, siis Venemaa isoleeris meid, täiesti lõikas meid ära tarnetest ning seejärel ehitasime uued tehase, et tagada oma energia äh, sõltumatus. see muidugi tekitas suure rahulolematuse Venemaa ja pingestas meie suhteid, niisiis on meil päris suured kogemused. Nende küsimustega me mõistame, et torujuhtmed on sama olulised kui näiteks aatomilektrijaamad. Nad on olulised energia sõltumatuse seisukohast. et oleks tagatud kindel elektritarne majapidamistele ja ka gaasitarned on meie riigile äärmiselt olulised. on keeruline asendada gaasenergia allikana millegi muuga, selleks on vaja täiesti ümber korraldada meie energiasüsteem. ja ma usun, et siin Euroopa Parlamendis tuleks läbi kaaluda kõik äh, küljed. Poola keeldumine oli täielikult õigustatud, ma arvan, me peame veel kord läbi vaatama lepingut Venemaaga ja väga täpselt uurima seda, millised on meie väljavaated. järgmine kõneleja ma loomulikult äh, jagan äh, Poola konkurentsitöötaja äh, arvamust, nii et ma ei hakka sellest rääkima, väga konkurentsist rääkima, räägin poliitilisest ja julgeoleku küsimusest. me peame tegema kõik selleks, et kui Nord Stream One ähm, ähm, valmis ehitati äh, siis põhimõte, see kontseptsioon, et äh, äh, võimalus kasutada äh, gaasitoru Vene Föderatsiooni eesmärkide saavutamiseks, survestamiseks oli põhimõtteliselt aluslepingusse juba sisse kirjutatud. ma mäletan, kuidas ähm, kuulasin selleteemalist esimest ettekannet ja ma mäletan, Äh, kui töötasin äh, selleaegse peaministri Jerzy Buzekiga tema kabinetis ja mäletan, kuidas äh, arutasime võimalust kasutada kas Norra gaasi või mitte. ja seda võimalust õõnestasid hilisemad valitsused ja Nord Streami projekt lükati esile eh, Poola ja Balti riigid olid uued Euroopa Liidu liikmesriigid ja me ei olnud piisavalt mõjukad sel ajal veel, kaks tuhat neli. ja eh, ärge unustame, meie soovisime Euroopa tüüpi eh, projekti ja selle surusid alla projektid, mis tugevdasid Venemaad ja Vene välispoliitikat ja Vene projekt Euroopa omade ees. ja see on eesmärgiks minu kodumaad survestada ja meie piirkonda, eriti Ukrainat, Balti riike, kuid ka Poolat. ja see teeb meid äh, ähm, vähem ähm, äh, resistentseks äh, ähm, ähvardustele, väljapressimisele, seda on juba juhtunud. ma mäletan ka seda, et äh, septembris kaks tuhat üheksa, kui Putin külastas Vesterplattet, lääne liidrite äh, äh, ees, seal oli Angela Merkel, seal oli ka äh, Ida-Euroopa riigijuhte mitmeid. Putin äh, pakkus Poolale võimalust ühineda Venemaa välispoliitika nõukoguga, see, sellest äh, äh, keeldus Poola president Lech Kaczynski ning ta avaldas ka protesti, protsesti kogu selle kontseptsiooni vastu ning Poola äh, peaminister lahkus kohtumiselt. nii et äh, algusest peale oli see tegelikult äh, puhtalt poliitiline projekt ning nüüdseks Nord Stream kaks halvendab olukorda veelgi meie piirkonnas. suur tänu. härra Austrevitšus, palun. Thank you, Chair suur tänu teile, et te selle kuulamise korraldasite ning äh, minu parimad soovid kõigile paneeli liikmetele. alustuseks, kolleegid, sooviksin esitada äh, pöördumise viieteistkümnendast novembrist äh, Ukraina Raada poolt see on oluline poliitiline dokument, milles meie Ukraina kolleegid ütlevad väga selgelt, et kõigepealt Ukraina on Euroopa jaoks äh, usaldusväärne partner ja turvaline partner äh, Ukra-, äh, gaasitarne jätkamiseks Euroopasse ja meil ei ole mitte mingisugust alternatiivseid gaasitarneprojekte vaja. teiseks, nende ja meie seisukohast lähtudes on Nord Stream kaks põhjendamatu Eh, projekt Euroopa tarbijate arvel ning nad rõhutavad, et eh, gaasitorustike ehitamine, eh, mis ei läbi Ukrainat, on poliitiliselt motiveeritud. selline on Putini soov olnud, ta viis aastat tagasi juba ütles, et ta et soovib, et kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast ei ole äh, Ukraina enam äh, Vene gaasi jaoks transiitriik. ja kõige hullem on see, et Euroopast saab äh, Putini partner selles äh, olukorras. pärast seda, kui Nord Stream üks ei suutnud üle plaaniga mida Nord Stream üks ei suutnud teha, sellega seda soovitakse, saavutatakse Nord Stream kahega. mina ütlen Nord Stream kahe kohta mõrtsukprojekt, see hävitab Euroopa solidaarsuse, see hävitab Euroopa konkurentsireeglid, see hävitab meie regionaalse koostöövõime ja see õõnestab ka palju sellest, millele ehitati üles Euroopa eh, Energialiidu suur eh, idee. nüüd kõike seda nähes peaksime tunnistama, et äh, on selliseid inimesi, Euroopa poliitikuid, kes on selle äh, projekti taga. see on <clears throat> häbiväärne härra Schröderile, sest Schröderism äh, levib paljude kõrgete seisvate Euroopa poliitikute seas neid makstakse, makstakse mm, suurte kõrgel seisvate Vene äh, Eh, firmade poolt, nad tegutsevad Euroopa ühtsuse ja eh, solidaarsuse vastu, peame neile näpuga näitama, peame neid häbistama. Nad töötavad ainult enda kasumi ja Putini eesmärkide nimel. kui soovime tõesti aru saada sellest, mis toimub, kui vaatate eh, kui vaatate, kes juhib, kes juhib Gazpromi, siis neid juhivad endiselt KGB-lased, see on poliitiline projekt, öelge, nimetagem asju õigete nimedega minu küsimus oleks, mida peaks tegema Euroopa Liidu poole pealt, kuidas eh, kontrollida, et Euroopa konkurentsireeglitega tegutsetaks kooskõlas ja kuidas, eh, kuidas on võimalik, et selline asi üldse toimub, ilma et mingisugust hinnangut pole antud Euroopa Komisjoni poolt. suur tänu nende selgete sõnade eest. järgmisena saab sõna Rebecca Harms ma sooviksin äh, ühe märkusega alustada, jättes kõrvale äh, kogu ülejäänud ähm, teemad, on äh, see projekt väga tihedalt seotud sellega, kas Euroopa suudab oma kohustusi täita ja, või mitte ja kus ja selles on oluline küsimus, kas Euroopa osaleb sellistes megast taristuprojektides või mitte. ma jagan mõningate eh, kolleegide poolt juba välja öeldud eh, seisukohti. Eh, ma arvan, et ei ole midagi, mis näitaks, et Gazpromi projekt on kingitus Euroopa Liidule. hiljuti lugesin ma artiklit, mida ka tsiteeriti, kus öeldi, et te saate selle taristu mitte millegi eest. tasuta Venemaa aitab ja Gazprom aitab ja see aitab euro-, garanteerida Euroopa energia tulevikku ma ei usu seda ainsatki hetke, ei usu, et, et vaadates, millised on Venemaa välistegevused olnud juba pikemat aega ja ma äh, olen juba pikemat aega veendunud olnud selles, et, äh, et äh, vastus Vene poolt, Venemaa poolt tekitatud probleemidele on Euroopa Energialiit. aga minu jaoks aina rohkem see Eh, projekt eh, Nord Stream kaks eh, või teised torujuhtmed on tõelises vastuolus <clears throat> selle põhimõttega, mis nõuab mitmekesistamist, energiajulgeolekut Euroopa Liidu jaoks sellisel kujul, nagu meie seda soovime saavutada <clears throat> Euroopa, milline on Euroopa Energialiidu eesmärgid. küsimus on aga selles, kas meie eurooplastena oleme veel eh, võimelised selleks eh, ja, ja seda mitte ainult siin Euroopa Parlamendis, vaid ka liikmesriikide parlamentides, kas eh, oleme valmis selle suure vastuoluga tegelema, mille on tekitanud Nord Stream kaks ja kas oleme võimelised saavutama midagi enamat suure Euroopa energiapoliitika jaoks on oluline Ukrainale, aga see on oluline ka meile. ning lõpetuseks äh, ma ei taha, et äh, ukrainlasi nähtakse äh, inimestena, kes kogu aeg midagi küsivad meie käest. tahaksin öelda, et Naftalgasi ka sündinu on üks edukamaid arenguid Ukrainas viimasel ajal Eh, mille eesmärgiks eh, on ka vähendada eh, gaasi tarbimist, mis näitab, et nad mitte ainult ei nõua meie käest midagi, vaid nad ka osalevad väljakutsete lahendamises, probleemide lahendamises kõikides erinevates energiavaldkondades, aitäh! tänu! kolm kõnesõna soovijat on veel. härra Kaaler, härra Tjurek ja Korvin Mikke alustagem härra Korvin Mikkest. suur tänu teile, härra esimees. me räägime mõjust eh, Euroopa Liidust, räägime kõik Nord Streami ta poliitilistest tagajärgedest, räägime Ukraina tagajärjest, eh, tegevusega järjest, aga keegi ei räägi sellest riigist, mida see asi eriti puudutab, ehk siis Venemaa, suurepärane Valgevene, suurepärane Valge-, äh, Lukašenko üritab oma riigi meeleheitlikult päästa ja Venemaa survestab seda riiki, sest nad on vihased nende peale, äh, sest äh, sest nad üritavad saavutada sõlmida sidemeid Eesti ja Venemaa sooviks Lukašenkot, äh, <clears throat> sooviks äh, neid, äh, neid välja pressida, ma armastan Venemaad, aga ma, minu armastus on seda suurem, mida kaugemal ma neist olen. nii et palun võtke ka Valgevene saatust arvesse. aitäh, Mihhail Kaaler, palun. suur tänu teile mina, äh, peaaegu kõik on öeldud, mitte küll kõigi poolt, minu probleem on selles, et ma jagan paljusid teie mõtteid äh, ja ma oleks äh, hea meelega väidelnud kellegagi, kes oleks teistmoodi arvanud, kas Gazpromist või, või kusagilt mujalt. et saaks äh, nende argumentidega äh, tegeleda ja võib-olla ka oma seisukohti tugevdada, sest äh, meil on siin selliseid eksperte, kes võib-olla asju pisut teistmoodi näeks. arvan, et me kõik oleme mitmekesistamise, varustuse mitmekesistamise poolt ja samuti ka äh, hindade langus on hea tarbijate ja tööstuse jaoks, kui hinnad alla lähevad. ja minu küsimus läheb kahes suunas. kõigepealt, mis oht on nende, kõigi nende naabrite jaoks, kellest see möödub, võib-olla Äh, oleks võimalik iseseisev, äh, iseseisev keskkonnamõju hinnang äh, anda. võib-olla oleks võimalik seda teha, nii et see osutuks väga kulukaks. ja teiseks, kui see Nord Stream kaks lõpuks tõesti valmis tehakse, kas seda kas see ei tähendaks, et gaasi saab, saavad ka äh, näiteks ähm, Ida-Euroopa riigid? kui me oleme kõik ühendatud omavahel äh, oma torujuhtmetega, siis venelased ei saaks ehk äh, enam niimoodi mõjutada meid. võib-olla nad saaks mingil määral mööda vaadata, aga mitte Äh, lõpuni. Äh, need on küsimused, mis minu meelest äh, on väga olulised, aga ütlen veel kord, et siin räägiti juba Saksa valitsusest, siis ma pean ütlema, et vähemalt parteipõhiselt on siin asi väga äh, erinev ja, ja mis puudutab härra Schröderit ja tema Äh, liitlasi, siis äh, härra Schröder ja tema liitlased on väga poolt ja minu partei liikmed äh, on väga vastu ja leiavad, et see on väga problemaatiline. nii et äh, räägitakse sellest, et see on, et see oleks nagu mingisugune äh, eralõbu, kuid kõik teavad, et Gazprom on äh, siiski väga poliitilise iseloomu, iseloomuga ettevõte, nii et ma sooviks, et me jõuaks lõpuks nii kaugele, kus seda projekti hakatakse hääletama ja et me ei tegeleks enam sellega, et Vene mõju oma energiaturgudel suurendada. aitäh, Michal Kaaler ja kristliku demokraadiga olen ma absoluutselt nõus sellega, mida siin just praegu öeldi. Eh, proua Juurek, palun, eh, härra Juurek, palun, suur tänu teile. Eh, przedsięwzięcie Nord Stream kaks on üpris äh, paradoksidest, üpris paradoksaalne ettevõtmine. me kuuleme Euroopas üha rohkem, et me peame võitlema natsionalismi, isolatsionismi vastu, kuid Nord Stream kaks on tõeline monument äh, natsionalismile meid ei huvita meie tulevik, äh, energiajulgeoleku küsimusele mitte ainult Poola ja Balti riikide äh, iseseisvuses, vaid ka Ukrainas. nii et tegelikult on siin esikohal vaid finantshuvid, asja ei vaadata laiemalt, nii et see on üks näide populismist kasumi mõistet käsitletakse väga kitsalt. Nord Stream kaks on näide Euroopa institutsioonide poliitilisest võimetusest. me oleme Venemaale kehtestanud sanktsioonid. Need võivad muidugi mõjuda valusalt ka Euroopa eliidile kuid nad ei saa kuigi palju äh, midagi teha Venemaa strateegiliste huvide osas. proua Tiiga rääkis äh, Venemaa huvidest, äh, sealhulgas siis energia eksport, poliitiline mõju. ja meie sanktsioonid ei mõjuta Venemaad kui me seda projekti ei peata, Nord Stream kahte ei peata, mis esindab just Venemaa huve. me näeme praegu Euroopa Liidu poliitilist võimetust ja seda kinnitab ka see, mida ütles just härra Kaalar. Saksa kristlikud demokraadid on juba aastaid Nord Stream kahe vastu olnud aga nüüd hak-, hakatakse seda projekti juba läbi viima ja ehitatakse edasi. küsimus on siin Euroopa solidaarsuses. me kas lõpetame selle projekti oma sanktsioonide raames või siis me ei saa rääkida solidaarsusest. see oleks siis lihtsalt äh, tühjad sõnad. suur tänu, härra Jurek kõik kolleegid, kes soovisid sõna saada, on nüüd rääkinud ning mina teeksin nüüd äh, sellise ettepaneku, et meie kolleeg-, meie eksperdid räägiks nii paljudele, vastaks nii paljudele küsimustele, kui soovivad. alustame siis daamidest. Äh, ja võib-olla saaksime lõpetada kaksteist viisteist umbes, nii et teil on, teil on aega umbes kümme minutit kõigil. suur tänu, suur tänu kõigi kommentaaride ja küsimuste eest. ma mäletan siin kahte otsest küsimust härra Valerilt. üks neist puudutas eh, võimalusi eh, kohalike omavalitsuste võimalusi, saarte võimalusi seda projekti blokeerida. ja nii palju, kui mina äh, olen meediast aru saanud, kõige suuremad õiguslikud võimalused äh, on taanlaste käes, sest, äh, sest Nord Stream kaks läheb läbi Taani territoriaalvette, aga aga olen aru saanud, et ka teised Skandinaavia riigid ei soovi eriti õiguslikke kaarte ise kasutada. Nad ei soovi, et sellest asjast äh, poliitiline küsimus saaks, nad ei soovi oma, äh, oma suhteid Venemaa kohtu seada. Äh, nad, sest neil on ühishuve Venemaaga Arktika piirkonnas ja esitati küsimus äh, ka selle kohta, et kui äh, see lõpuks e-, e-, e-, ehitatakse, kas seda on võimalik kuidagi äh, niimoodi kasutada, et see oleks kasulik ka Kesk- ja Ida-Euroopale, sellele on, selle kohta on raske midagi öelda, sellepärast et, et, et sest äh, äh, me mäletame, mis juhtus hiljuti, kus, äh, kus ähm, naftagaasi hinnad langesid, kuna neid muutusi võrreldes eelmise, nii, eelmise Nord Streamiga oli nii palju, siis, ähm, siis noh, väga raske on võrrelda, aga mis on meie mured, mured on põhiliselt selles, et need Eh, ühenduspunktid, mis eh, ehitatakse konkurentsi mitmekesistamise nimel ja siis ma ei räägi ainult eh, Vene gaasist, et et, et need kasutatakse, nendega kasutatakse ainult Vene gaasi või midagi veel hullemat. ja <clears throat> see tähendaks seda, et Euroopa taristut ei ehitataks välja ja et äh, kõik see võiks äh, haavata konkurentsivõimet pikas perspektiivis. sellega seoses äh, oleks meil vaja pikaajalist mõjuhinnangut Nord Stream kahele ning selliste projektide võimalikule pikaajalisele mõjule Euroopa Liidus ja Äh, küsimus on ka selles, et milline mõju äh, oleks äh, otse varust ajal veel lisa, ligipääsu küsimustes Ukraina turul ja Leedu saadik rääkis varajastest kogemustest Vene gaasiga ja rääkisime ka äh, sellest, äh, äh, mis, küsimustest, mis puudutasid transiiti läbi Ukraina, aga mitte ainult. Nord Stream kaks arutelu jätkub ja see tegelikult puudutab ka ju Venemaa ja Euroopa Liidu poliitiliste suhete arengut, kahepoolseid kohtumisi ja nii edasi. nii et äh, see, kogu see teema on tegelikult väärmiselt vastuoluline. ja see oleks minu poolt kõik, aitäh. Thank you, Ms Laskotsa-Hota and now we come to Mr. aitäh. ja nüüd palun härra Siibren-Jong. aitäh härra esimees, kõigepealt tahaksin vastata küsimusele, mille esitas härra Kelo. härra ja härra Balsiidis samuti puudutas sama teemat. küsiti, millist survet võiks Gazprom või ka Venemaa avaldada Saksamaale. me ei pea tegelikult vaatama väga kaugele tagasi tulevikku, et mõista, milline see surve võib olla. kui vaadata, mis juhtus nende riikidega, kes äh, algatasid ähm, äh, siis energiaga voogude tagasisuunamise Ukrainasse, Poola, Slovakkia, Ungari, äh, kui Venemaa teatas, et Gazprom enam gaasi ei tarni, siis avaldati poliitilist survet ning Ungari siis lõpetas ka need tarned Ukrainasse, nii et see on üks näide, mis võib juhtuda muidugi võib selliseid asju juhtuda või sellised teemad võivad tõstatuda enne tähtsaid äh, kohtumisi, näiteks sellised koosolekud, kus arutatakse sanktsioone Venemaa vastu ja nii edasi, see ei ole midagi ebatavalist nüüd äh, veel kord selle juurde, mida küsis härra Basidis, et mida me oleme tegelikkuses teinud, me oleme päris palju teinud, me oleme sise, loonud äh, tõesti siseturu, loonud kõik need ühendused, et äh, olenemata sellest, kust see gaas algselt tuleb, ja oleneb ta sellest, sellest, kellele poliitilist survet avaldatakse, on kogu gaasituru integreeritus palju suurem kui näiteks kahe tuhande üheksanda, kahe tuhande üheksandal aastal, nii et meie vastupanuvõime on oluliselt suurenenud. meie eesmärgiks oli vähendada meie sõltuvust Venemaast. kui vaadata, mida Energialiidu kontekstis on tehtud, siis see tegelikult juba ütleb kõik. kui me nüüd lubame sellise suuremahulise torujuhtme ehitamist nagu Nord Stream kaks, siis see läheb mõnevõrra vastuollu seniste äh, sammustega, mis on, sammudega, mis on natuke üllatav. nüüd äh, härra Ostrevitš, Ostrevitšus, ma vaatan, kas ma suudan oma käekirja üldse välja lugeda siit. jah, kui nüüd rääkida selle hindamisest, kas äh, valitseb kooskõla konkurentsi eeskirjadega, siis Nord Stream läbib mitmete liikmesriikide territoriaalvee, äh, veid ja Euroopa Liidu õigus ju kehtib ka seal, nii et äh, tegelikult ei ole siin mingit küsimust, kui vaadata konkurentsiõigust, mõelda sellele, kellele Gazprom kuulub kuidas ta toimib, siis ei ole siin mingit küsimust, et nad ei pea reeglitest kinni, see ei tohiks niisiis olla sugugi keeruline. kui nüüd aga küsimus on äh, selles, kas äh, peaks kasutama keskkonnamõju hindamist või lubade väljastamist, siis mina kaugele ei läheks, Skandinaavia riigid äh, on lähtunud sellest, et tuleb kinni pidada rahvusvahelisest õigusest, ma saan aru, et nad ei taha oma protsesse politiseerida, nii et ma arvan, et see ei ole eriti mõeldav antud juhul nüüd miks ei ole läbi viidud äh, mõjuhinnangut, miks Euroopa Komisjon ei ole seda teinud, mind ausalt öelda, minu, mina olen täielikus hämmingus äh, selles osas, ma ei mõista, miks seda ei ole tehtud. siin on nii palju keskkondlikke poliitilisi äh, küsimusi ja on täiesti enesestmõistetav, et sellist hindamist on vaja ja mitte ainult sellepärast, et mõned liikmesriigid seda soovivad, vaid äh, see on kõigi huvides. nüüd proua Harmsi küsimuse juurde olen täielikult nõus, et naftogaasi reform on positiivne ja põhimõtteliselt äh, ukrainlased ise on selleks võtmeks, kuidas keerulist olukorda lahendada kui nad oma transiiditasusid üle ei vaata, siis äh, tegelikult on see äh, juba arutelu lõpp selles osas, kas äh, noh, see Stream kaks on majanduslikult mõttekas või nii, et ma ei mõista, miks nad ei tegele sellega. nüüd, kas me suudame jätkuvalt kokku leppida sellistes küsimustes nagu Energialiit Euroopa Liidu kontekstis kaasates mitte ainult neid inimesi, kes siin ruumis on, vaid ka liikmesriikide valitsusi, on selge, et Nord Stream kahe mõju on siin, oleks siin väga suur ja on oluline selle teemaga tegeleda, et me suudaksime energialiidu luua. ja nüüd ma võib-olla sellega piirduksin praegu, arvestades, et aega on napilt, aitäh! aitäh, jah, lõpuks äh, härra Kuldhav. suur tänu teie küsimuste eest. ma arvan, et ei ole mingit kahtlust selles, et energia on osa Venemaa välispoliitika strateegiast, ükskõik, kas on ähm, majandusinstrument, poliitikainstrument äh, või osa sellisest üldisest strateegiast ja ma kindlasti ei hakka sellele vastu vaidlema aga ma arvan, et küsimus seisneb selles, mida teha. ja minu vastus oleks väga lihtne mina ütleksin lihtsalt, et ärme mängime mängu, mida me hästi ei oska. nimelt geopoliitika. Euroopa Liit saab hakkama paljude asjadega, aga meil ei ole nüüd nii väga palju rakette ja tanke ja me ei oska nendega väga palju peale hakata. mängime seda mängu, mida Euroopa Liit hästi oskab ja see on turumäng, millega püütakse depolitiseerida molekule ja mis lõpuks sunnib Gazpromi astuma samme, sest et Gazprom vajab ähm, seda turgu väga rohkem kui ühtegi tei-, teist äh, turgu. Gazprom eksportis eelmisel aastal sada seitsekümmend kaheksa miljardit kuupmeetrit gaasi Euroopasse Türgisse. Hiina on, on kaugelt tagapool. Gazprom vajab seda turgu hädasti. ja just seda saab Euroopa Liit ära kasutada. kuidas? põhimõtteliselt saab ta teha seda, mida on juba ammu teinud ja teha veel paremini luua infrastruktuur, mis ühendab erinevad turud. ja tagab ka võimalused uuteks sisenemispunktideks, rohkem juhtmeid. Euroopa Liidul on tohutu äh, veeldatud maagaasi taasgaasistamise äh, võimekus. aga Gazprom hetkel ei püüa sellele juurde pääseda, sest et hetkel turuhinnad ei näita, et see oleks kasulik, see võib aga kiirelt muutuda. aga on oluline, et me looksime vastavad reservid ja ja, ja kõik need vood tuua kokku ühte, kokku, et, et oleks ükskõik, kas see molekul tuleb Venemaalt või Katarist või hoopis kuskilt mujalt niisiis, on oluline, et meil konkurentsi eeskirjad, et meil oleks vastav konkurentsiamet, kellel oleks ähm, väga suur piits käes, millega ta saab äh, karistada neid, kes eeskirjadele ei vasta, sealhulgas siis Gazpromi. nüüd oluline on siin, et ähm, kasutatakse ka vastavat tarkvara ja tagataks, et äh, kõik vastab nõuetele ja olgem nüüd ausad, äh, see ei ole äh, paljudes riikides nii, paljude, paljudes idapoolsetes riikides on suuri probleeme regulatsiooniga, konkurentsieeskirjadega. oluline on, et turg saaks asju reguleerida ja ma olen kindel, et kui infrastruktuur on olemas, kui tarkvara on olemas, eh, siis eh, välis, eh, välised osapooled on lihtsalt sunnitud meile sobilikke samme astuma, isegi kui tegemist on nii suure osapoolega nagu Gazprom. Thank you, madam gent-. aitäh, daamid ja härrad. ja nüüd oleme jõudnud selle avaliku kuulamise lõpule. ma arvan, et see oli väga hea mõte, et selle korraldasime, meil toimus huvitav arutelu Nord Stream kahe ja selle geopoliitiliste mõjude üle. enne kui koosoleku lõpetan, meenutan kolleegidele, et me kohtume taas kell kolm Jan neli kuu kahes, siis jätkame kolmeteistkümnenda päevakorrapunktiga ja me oleme selles ruumis, sest et äh, meil toimub hääldus koos ENVI äh, komisjoniga, mis puudutab äh, Euroopa Liidu integreeritud Arktika poliitikat. suur tänu meie külalistele, et täna siia tulite!